petitsioon avaldatakse koos koosoleku protokolliga. eelarvekomisjon on äh, korrigeerinud äh, teksti ja lähtuvalt äh, kodukorra artiklist kakssada kuusteist lõikest neli on see korrektuur äh, kinnitatud, kui ei esitata vastuväideid kahekümne nelja tunni jooksul ja see tekst on saadaval äh, internetis. kolmapäeval ma allkirjastan koos nõukogu presidendiga viis õigusakti, mis